Muito bom dia, caros colegas. Está aberta a sessão. Um, istung on alanud ja alustame seda hommikut. esimese päevakorrapunktiga komisjoni avaldus New Yorgis toimuva kliimameetmete alase tippkohtumise ja kestliku arengu eesmärkide alase tippkohtumise ettevalmistamine. ja annan seega sõna volinikule, keda tervitan ja tänan siin täiskogul kohal viibimise eest. nii et annan sõna volinik Miguel Arias Cañetele. It's a pleasure to be here this morning mul on hea meel täna hommikul siin olla, nüüd kus me valmistume eelseisvaks eh, kliimameetmete tippkohtumiseks New Yorgis. mis puudutab seda kliimameetmete tippkohtumist, komisjon üheteistkümnendal septembril võttis vastu teatise Euroopa Parlamendile ja nõukogule valmistumaks tippkohtumiseks ja tutvustamaks Euroopa Liidu seisukohti kliimapoliitikas ja oma kohustusi kliimameetmeid kiirendada. Euroopa liidrite kõrgetasemeline esindus tippkohtumisel, sealhulgas Donald Tusk, Euroopa Liidu komisjoni president, võimaldab meil sidusalt ja kõikehõlmavalt rääkida sellest, kuhu me tahame edasi liikuda Euroopa Liidus. meil on ambitsioonikas ja ühtne ja kindlameelne lähenemisviis ja liikmesriigidki lisavad omapealse panuse ja meie tugineme järgmistele elementidele. kõigepealt tugev edasiliikumine valmistumaks pikaajalise strateegia väljatöötamisel kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend. teiseks meie liikmesriikide panused ja üksikud äh, seadusandlikud aktid ja meetmed, samuti kavandame seiretegevust ja järelevalvet rakendamise üle ning tegeleme jätkutegevusega. juunikuus suur hulk Euroopa Liidu liidreid toetas komisjoni ettepanekut muuta Euroopa aastaks kaks tuhat viiskümmend kliimaneutraalseks, aga selleks on vaja põhjalikult ümber kujundada meie ühiskond ja majandus. ja see on suur-suur väljakutse Euroopa Liit on üha rohkem olnud ambitsioonikas kliimameetmete osas aastast kaks tuhat, tuhat, tuhat üheksasada üheksakümmend ja me oleme seda jätkuvalt. meie skp samas on kasvanud viiskümmend kaheksa protsenti. ka oleme võtnud vastu terve rea õigusakte ja aastatel kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kolmkümmend tuleb meil veelgi oma tegevust eh, kiirendada oma eesmärkide taotlemisel. juhtimismehhanism, mis meil on olemas, tagab, et me jätkuvalt eh, tegutseme kiiresti ja samas vastutustundlikult ja liigume kliimaneutraalsuse poole. kui see meil õnnestub, siis aastal kaks tuhat kolmkümmend Euroopa Liit Liit on vähendanud oma kasvuhoonegaase nelikümmend viis protsenti võrreldes aastaga tuhat üheksasada üheksakümmend. see on isegi kaugemale mindud kui meie üldeesmärk ja liikmesriikide panused, kus see eesmärk oli nelikümmend protsenti. ja sellest tõuseb suur-suur tulu ja see näitab, et me suudame ka oma aasta kaks tuhat viiskümmend eesmärgi täita. me kasutame oma eelarvelisi vahendeid tagamaks et me täidaksime oma eh, kliimaeesmärgid. kakssada miljardit eurot oleme selleks eraldanud kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse, mida arutatakse nõukogus ja parlamendis, sisaldab komisjoni ettepanekut et, et kakskümmend viis protsenti kogu eelarvest kakssada viiskümmend eh, miljardit eurot läheb kliimaeesmärkidele. ja üleminek kliimaneutraalsusele tähendab tohutu suuri investeeringuvajadusi. ja seda juba lähiaastatel investeerimine puhtasse energiasüsteemidesse, puhtasse liikuvusse. tähtis on tagada, et et mitte ainult ka meie põllumajandus jätkavalt ei toodaks toiduained, vaid ka oleks roheline. investeeringute ulatus on tohutu ja riik riigisektor sellega üksinda toime ei tule, nii et ka erasektoril on tähtis roll etendada. selleks, et meelitada ligi erainvesteeringuid, Euroopa Liidus on juba seatud tingimused ja stiimulid investeerijatele, rahastamaks projekte, mis täidavad meie kliimaeesmärke. meil on mm, jätkusuutliku arengu eesmärkide rahastamise programm Euroopa Liidus. samuti loodusõnnetuste kahju vähendamise Eh, programm ja meetmed. meil on oma kohanemisstrateegia ja aga tähtis on, et me eh, töötaksime käsikäes meie partnerriikidega ja toetaksime neid. finantstehniline abi partnerriikidele, liikmesriikide panused eh, on tähtis osa meie eesmärkide taat-, taotlemisel, eriti energiakasutuse efektiivsuse ja transpordisektoris, samuti põllumajanduses. Euroopa Liit mitte ainult ei ole arenguabis maailmas liidriks, seitsekümmend kolm koma kolm miljardit eurot aastal kaks tuhat kaheksateist oli summa üle neljakümne protsendi maailma kliimameetmetest äh, rahastame meie ja me alates aastast kaks tuhat kolmteist oleme kahekord ühtistanud oma panust, me oleme pühendunud sellele, et jätkuvalt eh, ka tegeleda rahvusvahelise kliimaraamistikuga ja tähtis on, et suureneksid investeeringud ka Euroopa Investeerimispanga toel. samuti siduvad meetmed kaubanduslepingutes. kõik see on suunatud sellele, et täita Pariisi leppeid kliimamuutused on globaalne probleem, mis nõuab globaalset reageeringut ja meie Euroopa Liidus teeme oma osa, me oleme aktiivsed, tegutseme ja teeme seda jätkuvalt. Ehm, me teame samas, et me peame rohkem ära tegema ja kiiresti reageerima ja see on tugev sõnum, mida ka tippkohtumisel kuulutada. me teame ka seda, et et meie ülesanded ei peatu ükskõik, eh, kui auahned on meie eesmärgid ja jõupingutused olnud aastate jooksul. samas eh, tuleb jätkuvalt tegutseda ja nüüd New Yorgi tippkohtumine eh, saab teha ainult ühe järelduse, et rohkem tuleb veel ära teha. Euroopa Parlamendi valimiste järgselt ja uue Euroopa Komisjoni presidendi suuniseid vaadates on selge, et me oleme edasi liikumas kindlameelselt ja vastutustundeliselt. ja minu ootus on, et me jätkuvalt tegutseme julgelt, tugineme headele saavutustele, mis meil juba on ning liigume edasi ja kliimaneutraalne mudel samas jätkusuutlik ja õitsev Euroopa ühiskond. tähtis on, et me üheskoos hoiame ära ka loodusõnnetused, mis meid võivad tabada ja nüüd ma räägiksin ka kestliku arengu eesmärkidest. tippkohtumine selles vallas. kõrgetasemeline poliitiline foorum on oma esimese tsükli tööd lõpule viinud ja nüüd sidusrühmad tulevad kokku esimest korda selleks, et vaadata, mida siis on saavutatud ja kuidas rakendatakse kaks tuhat kolmkümmend agendat ja seitseteistkümmet jätkusuutliku arengu eesmärki. see tippkohtumine annab eh, suuniseid, kuidas kiiremini agenda täitmisel edasi liikuda. Eh, on vaja kiiremini tegutseda. poliitiline integratsioon sisaldab ka kohustust eh, kaks kaks tuhat kolmkümmend agenda eesmärgid täita. kliimamuutuste mm, teema ja Pariisi leppe kohta on kindel sõnastus, viidatakse ka mere ökosüsteemidele ja jätkusuutlikule tarbimisele selles deklaratsioonis. ja samuti aruanne mis võtab kokku, mis on seni toimunud, aga see edasiliikumine ei ole maailmas olnud piisav ja mõned negatiivsedki trendid on. näiteks merepinna tõus, globaalne soojenemine ning inimeste loodust kahjustav tegevus. mõned riigid on nagu eemaldunud kaks tuhat kolmkümmend agendast ja Pariisi kokkuleppest lugupeetud saadikud, president, kõigepealt ma tahan teid tänada jätkuva toetuse eest Euroopa kliimategevusele. see on võimaldanud meil eh, saavutada positiivseid tulemusi ja tutvustada neid rahvusvahelisel areenil ning eh, rääkida, kuivõrd auahned on meie eesmärgid ka kogu maailmale noor põlvkond on oma jõupingutused mobiliseerinud kõikjal Euroopas ja meil on vaja neid toetada. Eh, <clears throat> aitäh, lugupeetud volinik, selle sõnavõtu eest ja selle teabe eest, mida te meile andsite eh, komisjoni sõnumi kohta Eh, New Yorgi olulisel tippkohtumisel. sellest hakkamegi nüüd kohe rääkima. Eh, kolleegid saavad sõna sõnavõttudeks ja kõigepealt saab sõna proua McInnes. palun, teil on sõna, proua asepresident. Uh, suur tänu. Eh, jah, ma mõistan, et kui ma siin praegu seisan, ÜRO peasekretär on öelnud, et, et et tegevuskava peab kaugemale minema sõnadest, aga meie siin saame tõesti eh, kõnesid täna pidada ja tõesti eh, austust avaldada nendele kohustustele, mis Euroopa Liit on võtnud, aga mitte alati jah, kui me räägime, ei saa, teeme oma sõnade järgi. ja on valdkondi, kus me oleme ka taandarengut teinud, jätkusuutlik areng kui eesmärk number kaks, eh, nälg siin paraku, nagu on nähtud, me oleme teinud vähikäigu, kaheksasada kakskümmend miljonit inimest on näljas, samuti ebavõrdsus on kasvanud. arengu eesmärk number kümme ei ole täidetud, bioloogiline mitmekesisus ja kliima ka selles vallas ei ole meil võimalik häid saavutusi ette näidata ja meetmeid, mis eesmärke aitaks täita. näljaprobleem, see on tõeline probleem, tulen selle juurde veel tagasi meil on vaja, et meie poliitika siin oleks sidus Euroopas ja ülemaailmselt. ja see raport, mida paljud meist teavad, räägib jätkusuutlikust intensiivistamisest, aga isegi siin me ei ole ühel meelel siin kojas, kuidas see võiks välja näha ja edasi areneda nii et meil on vaja süvitsi arutada neid teemasid siin parlamendis ja ka erinevates komisjonides siin parlamendis ja ma loodan, et uus parlament, mis on nüüd tööd alustanud, võimaldab paremini koordineerida komisjonide vahel tegevust. kliima vallas me teame, et on tohutuid probleeme ja noor põlvkond nüüd tõesti tõugab meid tagant, et me rohkem ära teeksime. aga meil on vaja ka tagada, et me oleme valmis muutma meie tarbimismudeleid selleks, et täita kõik need väga suurejoonelised, samas täidetavad eesmärgid. ja veel kaks teema, ookeanid ja maismaa. meil on tugevad poliitikad Euroopas, meil on vaja nüüd ÜRO-s avaldada muljet oma kolleegidele ja veenda neid, et multilateraalsus on tähtis paraku on ta praegu nõrgenenud võrreldes sellega, ajaga, kui me kohustused võtsime. nii et tuleb teha koostööd kogu maailmaga ja tuua kaasa suuri muutusi ja ma loodan, et meie delegatsiooni liider seda eesmärki rõhutab. Eh, aitäh ja nüüd saab sõna proua Talli. suur tänu, volinik, kolleegid jah, ajastus on väga tähtis ja eh, kestliku arengu eesmärkide tippkohtumine ja kliimameetmete tippkohtumine on väga õigeaegne, arvestades, millised väljakutsed ja erakorralised olukorrad meie ees on. meil on vaja kliimakava, mis on auahne ja samas tagab, et üleminek tõesti aset leiab ning annab ka piisavad rahalised vahendid selleks, et ellu viia need horisontaalsed poliitikad, mida meil vaja on asjade praeguse seisu juures, kui kõik lubadused aastaks kaks tuhat kolmkümmend täielikult ellu viiakse, ometi me ei suuda täita Pariisi kokkuleppe eesmärke ja ka Euroopa Liidul on potentsiaal ja samas ka kohustus tegutseda auahnelt enne aastat kaks tuhat kolmkümmend ja vastu võtta ja realiseerida eh, kliimaneutraalne ja fossiilkütustest vaba keskkond meil on vaja süsinikustrateegiaid erinevatele sektoritele, tegevuskavasid, mis näitavad selgelt, kuidas neid strateegiaid ellu viiakse ja kuidas neid rahastatakse. meil on vaja muutusi transpordisektoris, ehituses, tööstuses, põllumajanduses ja metsanduses. kliimamuutus on globaalne väljakutse ja lahendused peavad samuti globaalsed olema, nagu volinik ise ütles aga Euroopa Liidul on vaja jätkata liidri rollis ja toetada neid, kes on kõige haavatavamad, keda kõige rohkem kliimamuutused praegu kahjustavad. meil on vaja ühiselt tegutseda ja Euroopa Parlamendi delegatsiooni liikmena tihtkohtumisel ma tahaks, et kõlaks meie tugev hääl, et me ei karda auahneid programme välja pakkuda, sest ilma kohustuseta me õõnestame omaenda majandust, oma tööstust, oma kogukondi, oma noort põlvkonda. tugev Euroopa liidri roll on vajalik selleks, et meie hääl e, tugevalt kõlaks kliimameetmete tippkohtumisel ja kestliku arengu eesmärkide tippkohtumisel. me ei tagane oma eesmärkidest. aitäh, Mirjam ja nüüd saab sõna María Soraya Rodríguez Ramos. Eh, señor comisario, efectivamente el... suur tänu, volinik. kliimamuutus ei ole ideoloogia valdkond, vaid ellujäämise valdkond, meil on vaja kiiresti tegutseda ja langetada otsuseid ja võtta meetmeid, mis on enneolematud. kui me seda ei tee, siis kasvab sajandi lõpuks temperatuur üle kolme protsendi juurde. ÜRO peasekretär e, on öelnud, et see on ÜRO kõige olulisem teema praegu ja sellepärast toimubki kliimameetmete tippkohtumine ja kestliku arengu eesmärkide tippkohtumine kõik äh, osalisriigid Pariisi kokkuleppes peavad nüüd täitma oma kohustused dekarboniseerimise vallas. tähtis on tagada, et äh, temperatuur ei kasvaks edasi ja et üks koma viis protsenti, üks koma viis kraadi ei ületataks aga käesoleval aastal me oleme näinud põudasid, metsatulekahjusid, kliimakatastroofe, iga päev uudistest. me näeme seda ja tippkohtumised toimuvad mitte selleks, et lihtsalt kõnesid pidada, vaid et tõesti samme astuda. ja Euroopa Liidulgi on vaja selgeid samme kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend ja uus volinik on juba ja uus komisjoni president on juba välja pakkunud auahned kliimameetmete rahastamisettepanekud. kliimainvesteeringute jaoks peab Euroopa Investeerimispank muutuma kliimameetmete pangaks ja pidades silmas eelseisvaid tippkohtumisi selles polariseeritud multilaarses maailmas, Euroopa Liit on see, kes saab muutusi eest vedada ja me peame seda tegema. aitäh ja nüüd annan sõna kolleeg Bas Aikautile pooleteiseks minutiks. aitäh, aitäh, lugupeetud volinik. reedel algab äh, üleilmne tegevuste nädal ähm, ja sellest on juba palju räägitud, aga kodanikud nõuavad väga palju äh, rohkem tegevusi, kui maailmas praegu tehakse ja muuhulgas Euroopas tehakse ning olles aus, lugupeetud volinik, see on üks teie viimastest täiskogudest, aga te peate olema näinud, et teie ähm, kõned ei ole mitte midagi muutnud viim-, viimasel kahel aastal. meil on see kahe tuhande kolmekümnenda aasta pakett, me üritame jõuda kli-, äh, süsinikuneutraalsuseni, aga ei ole seda äh, saavutanud, aga me oleme ainus manner, kes midagi üldse saavutab, et äh, inimesed soovivad rohkem tegevusi, inimesed soovivad, et poliitikud kuulaksid teadlasi, aga me ei tee seda ja tea-, teadus on, kui andmed on väga selged, et meil on kümme aastat selleks, et valmistada ette uus majandus ja me peame seda tegema, see tähendab seda, et Euroopa peab suurendama oma eesmärke ja see tõesti tähe-, on toimunud teatavad muutused potentsiaalselt uues komisjonis, aga oluline on, et me tahame teada, et mida nad ütlevad, mida tehakse selle uue kliimaõigusaktiga ja neil on oluline roll, sest kui rääkida teie kaastöötajatega, siis ma ei näe, et äh, seal oleks äh, näha pakilist tegutsemist, et äh, lubatakse kliimaõigusakti, aga ei ole näha, mis tuleb edasi. me nõuame, et Euroopa suurendaks oma Äh, eesmärke vähemalt viiekümne viie protsendini järgmisel aastal. Ähm, see on miinimum, mida inimesed nõuavad, sellepärast et äh, muidu on inimesed tänaval pettunud, et me midagi ei tee ja et ka Euroopa midagi ei tee. aitäh ja annan nüüd sõna härra Bardellale üheks minutiks aitäh! Mm, Antonio Guterres, praegune ÜRO peasekretär, deklareeris eelmisel kuul, et kliimamuutuste vastane äh, selles võitluses ei piisa ilusatest sõnadest, meil on vaja äh, tegusid, me ei saa eitada, et äh, IMF ja Maailmapank maks-, mängivad väga suurt rolli seal kliimamuutustes, need on organ-, organid, mis on äh, loonud alused äh, tohutuks üleilmastumiseks, need on need vabakaubanduslepingud, mida nad innustavad ja mis äh, tähendavad seda, et transporditakse järjest rohkem konteinereid meie meredel selleks, et transportida asju, mida me võiksime ise toota. meil on tegemist täieliku katastroofiga, mis meid ähvardab seoses Mercosuri lepinguga ja tegemist on täieliku silmakirjandus, kirjalikkusega ja tegelikult võiks äh, kliimamuutuste asemel äh, siin äh, hoopis tegeleda äh, kliimamuutuste vastase võitluse asemel tegeleda siin hoopis kaubandusest tulenenud probleemide vastase võitlusega. aitäh ja nüüd saab sõna proua Zalewska lugupeetud äh, esime-, president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. voliniku sõnavõtus oli juttu ambitsioonikusest ja otsustavusest ja lo-, õnneks ta äh, rääkis reaalsetest meetmetest. mina tahaksin esitada küsimuse, et kas me oleme valmistunud selleks, et tuleb arutelu äh, et kas need meetmed on üldse reaalsed ja millised on üldse riikide võimalused? kas meil on eh, planeeritud järgnevateks aastateks tegelikke investeeringuid ja selleks, et need tõesti saaksid olla reaalsed eh, tegelikud investeeringud, kas meil on ka tegelikud rahalised vahendid? volinik rääkis tohutust summast eh, kolmsada kakskümmend miljonit keskkonnakaitsemeetmete jaoks, aga ta ei öelnud midagi selle kohta, et komisjon ei ole ülemineku jaoks ette valmistanud eelarvet, parlament viitas sellele, ette on tegelikult nähtud ainult äh, viis miljonit eurot, aga need tohutult ambitsioonikad plaanid, kas need ei äh, vii meid selleni, et see ei too meile üldse mingit muutust, et äh, pigem heide suureneb selle asemel, et väheneda, sellepärast et majandus viib tootmisse sellesse, nendesse riikidesse, kus standardid on väiks-, madalamad ja kus on võimalik rohkem süsinikuheidet Ähm, tootmisega põhjustada. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Kokaalis üheks minutiks. aitäh, lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik, järgmisel nädalal ÜRO peasekretär ootab meid New Yorgis ja seal me peame rääkima sellest, kuidas me kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks tahame vähendada CO2 heidet ja kuidas me tahame heite kahe tuhande viiekümnendaks aastaks nullini viia. teadlased on ühel meelel ja nad on andnud äh, häiret ja see puudutab äh, Euroopa noori, aga noori kõikjal maailmas. meie vastus kliimamuutustele, see tähendab äh, radikaalset muutust meie majanduses, meil on ainulaadne võimalus jõuda õiglase muutuseni Pariisi lepingu poliitiline programm, see on äh, meie vastus ja see eeldab seda, et va-, äh, vaesus ja ebavõrdsus tuleb maailmast kõrvaldada, me teame, kuidas see tee peab edasi minema ning seda me peaksime tegema äh, muuhulgas äh, pidama silmas äh, ähm, seitseteist äh, Ähm, jät-, kestliku arengu eesmärki, need kaasama oma programmidesse, me ei oota midagi vähemat, et äh, asepresident Timmermans äh, tõesti äh, tagab selle uue, uue, uue rohelise kursi ja seda me ei saa äh, kuidagi muidu saavutada, kui me eile ei hääletanud seda äh, uut äh, Amazonase resolutsiooni. kolleeg Eevi, palun aitäh, lugupeetud äh, kolleegid. siin arutelus tegelikult ei räägita sellest, et endiselt äh, subsideeritakse fossiilseid äh, mm, energiakandjaid ja see on vastuolus meie eesmärkidega, et Euroopa Liit peaks olema palju ambitsioonikam. miljardid dollarid kuni aastateni kaks tuhat viiskümmend kakssada kakskümmend üks miljardit Euroopa Liidus, viiskümmend viis miljardit on kinnitatud ja on ka öeldud, et, et äh, toetusi ei ole vähendatud, tegelikult me peame ÜRO-s ütlema äh, selgelt välja, et me peame loobuma äh, fossiilsete energiakandjate kasutamise subsideerimisest, see on täiesti absurdne, et need asjad, mis väga erinevalt mõjutavad keskkonda ja kliimat, et neid siin äh, koheldakse ühtemoodi, ükskõik, kas tegemist on Hiina, Ameerika või Euroopa toodetega, siin on äh, tegemist konkreetsete keskkonnaeesmärkidega, mis peavad olema läbipaistvad, kõik peab olema kooskõlas avatud turgude ja konkurentsi ideega ja tuleb premeerida neid, kes on tõepoolest innovatiivsed. aitäh! ja härra proua Tobee, palun. Äh, lugupeetud volinik, Euroopa Liit ja liikmesriigid on äh, arengukoostöö alal liidrilt ja see roll on muutunud veelgi olulisemaks äh, praegusel poliitilisel ajal. Euroopa Liit oli ÜRO-s Äh, äh, juhtrollis, kui äh, võeti vastu kahe tuhande, kujundati kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava ja kestliku arengu eesmärke ja nüüd on vaja rohkem meetmeid, rohkem edusamme, meil on vaja rohkem kestliku arengu eesmärke ja mul on väga hea meel näha, et komisjoni president, kes on äh, Äh, nimetatud, on valmis tegema rohkemat ja kõik äh, on, toetavad kestliku arengu eesmärke, aga meil on vaja laiemat äh, panust, kui tegemist on kestliku arengu eesmärkidega ning ma tõesti ootan järgmise nädala tippkohtumist ähm, ja ma tõesti arvan, et Euroopa Liidul on roll, me peame tagama et me suuname selle poliitika õiges suunas ja see tähendab, et me peame astuma vastu astuma välja mitmepoolsuse eest ja selle eest, et Euroopa Liidu arengupoliitika oleks tulemustele orienteeritud, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Uudo Pulman. härra Pulmanil ei ole mikrofon sisse lülitatud. Äh, lugupeetud kolleegid Äh, äh, sel nädalal kõik räägivad kestliku arengu eesmärkidest, äh, äriinimesed räägivad, poliitikud kogu maailmas räägivad, aga mida see tähendab meie jaoks? kas me oleme saavutamas eesmärke? ei ole. me ei ole äh, lõuna poolkõrval saavutamas eesmärke, kuna ei ole piisavalt ressursse ja äh, Äh, põhjapoolkeral oleme siin maha jäämas väga tihti sellepärast, et ei ole poliitilist tahet äh, ja ei ole otsustavat tegutsemist ja seda tuleb tõesti radikaalselt muuta. eriti madala sissetulekuga riikides on vaja viissada 500 kolmkümmend miljardit USA dollarit aastas selleks, et mõttekaid edusamme saavutada kestliku arengu eesmärkide osas. aga see summa tundub väga suur, aga see ei ole rohkem kui null koma viis protsenti üleilmsest SKT-st. nii et miks me ei ole valmis investeerima äh, seda rahasummat selleks, et inimestel oleks mõistlik äh, küt-, küttesüsteem, veevarustus, arstiabi ja ähm, korralikult aidataks kõige vaesemaid inimesi, ehkki me näeme põhjapoolkeral teatavaid edusamme, sellest ei piisa, niikaua kuni kuni raiutakse maha vihmametsu selleks, et toota liha ja palmiõli, näeme me, et halvenevad kõige vaesemate inimeste tingimused, me näeme, et probleeme on järjest rohkem, ma arvan, et see otsustav võti selleks, et võidelda kestliku arengu eesmärkide eest, on võitlus arengu e-, eest ja äh, ebavõrdsuse vastu ainult siis, kui me investeerime ja anname inimestele võimaluse ise oma saatust määrata tugevate institutsioonide mitmepoolse lähenemise ja poliitikaga, mis tagab parema hariduse järgnevale põlvkonnale, on meil üldse võimalus, võimalused olemas ja seda me ootame järgmiselt tippkohtumiselt. aitäh, Uudo. ja Katrin Šabu, palun härra president, lugupeetud kolleegid, järgmisel nädalal äh, kui mõned meist on ÜRO-s selleks, et äh, juhtida tähelepanu kliimamuutustele ja kestliku arengu eesmärkidele Monacos kliimaeksperdid ähm, avaldavad oma äh, raporti neli äh, aastat tagasi ja oma, avaldati samu, samasugune raport ja see äh, on tõesti väga alarmeeriv, ookeanid põlevad juba aastaid äh,, on eiratud äh, neid fakte ja teadust äh, fotosünteesi abil mikroorganid annavad poole maailma hapnikust, tegemist on teise maailma kopsupoolega ja neil mangroovimetsad ja kontrollirahu, korallirahud äh, tagavad väga paljudele inimestele äh, elualused ning nad on väga suures ohus tsüklonid ja on muuhulgas põhjustatud sellest, nendest muutustest, mis toimuvad meredes ehm, ning korallirahud kannatavad muuhulgas eh, hapnikusisalduse vähendamise ja ookeanide hapestumise all ning eh, meil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal õnnestus Pariisi kliimatippkohtumisel seda sõnumit levitada ning nüüd on vaja tõesti äh, Ähm, tänu, tänu volinik Vellale on samuti ähm, tähelepanu juhitud sellele ning COP kakskümmend viis tuleb, oli sinine tippkohtumine. Ähm, vaja on rahastada äh, rannikumerede ökosüsteemide taastamist, vaja on e-, e-, arendada mereenergiaallikana kasutamist ning äh, Euroopa tõesti peab olema juhtrollis, see on väljakutse, millega me pea, saame tegeleda ja ma ootan, et äh, uus volinik, kes tegeleb uue rohelise ja sinise kursiga ja uus president sellega tegeleks, vaja on, et äh, me tunnistaks ookeanide väga olulist rolli äh, inimkonna jaoks, aitäh aitäh ja annan nüüd sõna Elin MacLeodile. Äh, president, reedel väga paljud noored inimesed marsivad äh, Šotimaal ja kogu maailmas, et nõuda, et meie poliitikud tegutseks ambitsioonikalt kliimavaldkonnas. Nad ootavad, et me pakuksime poliitikaid, mis vastaksid meie maa vajadustele ja tippkohtumisele peame viima tugeva sõnumi, et meie Euroopa Liidus võtame selle väljakutse vastu ja tegutsema julgemalt, et jõuda sellele rongile, et täita Pariisi lepet ja jõuda ühe koma viie kraadi eesmärgini, seda me peame tegema. minu riigis Šotimaal on juba välja kuulutatud kliimaalane hädaolukord, me võtame julgeid ja tähenduslikke tegevusi selleks, et kliimamuutust äh, Äh, leevendada ja meil on vaja, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja ka muud riigid äh, tegutseksid julgemalt. Euroopa Liidul on olemas äh, leping, mille alusel me seda teeme ja Šoti igal juhul toetab kogu sellist tegevust. suur tänu. nüüd kolleeg Silvia Limmer, üks minut, palun detsembris äh, kiil-, Äh, Tšiilis äh, on jälle see kliimatsirkus, kus on kakskümmend viis tuhat osalejat, kes äh, räägivad kliimamuutusest, aga lendavad sinna kohale. väga palju linnumiile kulub selleks, ma ei tea, kui palju CO kahte selle käigus heidetakse atmosfääri ja väga silmakirjalikult siis hädaldatakse seal ja kulutatakse miljoneid eurosid, mis on ära võetud töötavad haavatavalt inimestelt. sel ajal, kui kliimaülevaatajad kohtuvad Marrakechis, Limas või Balis või nii edasi, selleks, et ikka ja jälle uusi õudustsenaariume avastada, hoolitsevad nad kodus selle eest, et inimesed ei saaks lennata, et autode kasutamist piiratakse ja loomulikult keelatakse ära lihasöömine Need on ainult mõned näited, aga kui selle kohta küsimusi esitada, jah, ma seekord osalen kliimas, aga CO2 ei ole seal minu kõige suurem probleem. aitäh, lugupeetud Euroopa Liidu publik, tänaseks ma olen lõpetanud. suur tänu, nüüd annan sõna kolleeg Jadviga Višnevskale. suur tänu, härra president, härra volinik juba praegusel hetkel on Euroopa Liit kõige ambitsioonikam kliimapoliitika elluviija ja seetõttu ma usun, et me ei peaks New Yorgis andma uusi lubadusi. arvestame seda, et liiga piirav Euroopa kliimapoliitika tähendab ka seda, et me kahjustame oma konkurentsivõimet, oma tööstuse konkurentsivõimet. kas te ei näe, mis toimub terasetööstuses? meid ujutatakse üle odava Hiina toodanguga. selleni viibki Euroopa kliimapoliitika. me impordime tooteid muudest riikidest ja kaotame ise äh, oma konkurentsivõimet ja töökohti. energiavaesus on samuti oluline teema. Euroopas on viiskümmend neli miljonit inimest, keda saab määratleda energiavaestena. ka selle teemaga tuleb tegeleda. loomulikult toetama kliima kaitsmist, aga see üleminekuprotsess peab olema õiglane. selle käigus tuleb silmas pidada erinevate riikide äh, Äh, energiaallikate erinevaid komplekte. ka meie Poolas sõltume suurel määral kivisöest ja seetõttu me ootame õiglast üleminekut. suur tänu, nüüd kolleeg Silvia Moodik, üks minut, palun. suur tänu äh,, härra juhataja üks konkurentsivõime faktoritest on ka äh, pioneeri roll konkurentsivõimes võidavad need, kes suudavad kiiresti kohandada oma tootmise kliimamuutusega, äh, muutusest tulenevate tingimustega. volinik mainis et, et kolmekümne viie protsendiline vähendamine ei ole piisav, me peaksime jõudma vähemalt viiekümne viie protsendini, seda ütlevad ka teadlased. ja meil on palju ilusaid sõnu, aga sellest ei piisa, meie eesmärgid peavad olema teaduspõhised. praegusel hetkel hoiab kesklik, kestlikku arengut tagasi äh, ühiskonna ebavõrdsus ja bioloogilise mitmekesisuse kadu muudkui süveneb. bioloogiline mitmekesisus ei ole mitte ainult omaette eesmärk, see on meie planeedi vastupanuvõime alus, läbi selle suudabki planeet tõu-, tõusva temperatuuriga toime tulla. noored inimesed nõuavad et neil oleks tagatud tulevik ja nõuavad, et me tegutseksime. suur tänu, nüüd kolleeg Peeter Liise, palun. aitäh, härra president. Euroopa Komisjoni ametisse nimetatud president Ursula von der Leyen ütles, et ma tunnen, et äh, miljonite noorte inimeste kirglikkus ja energia äh, inspireerib mind, nende äh, hääl äh, inspireerib mind ja me peame neid kuulama ning ma saan toetada proua von der Leyenit selles, et ta tõesti seda teed meiega koos käiks, me tahame saavutada kliimaneutraalsuse ning aastaks kaks tuhat kolmkümmend Euroopa Liidu kliimaeesmärke suurendada, aga ma tahaksin meid kõiki hoiatada selle eest, et me siin üksteist sõimaks. Euroopa Liit on juba praegu kliimakaitse vallas eesrindlik, nii palju kui mina aru saan, oleme ainus suur majandus maailmas ja suur heitmete ähm, põhjustaja, kes äh, on äh, otsustanud minna kaugemale Pariisi eesmärkidest, äh, sellest ei piisa, aga me peame rohkem vaatama, mida teevad teised suured reostajad ja kuidas me saaksime arutelu nendega algatada. see, et meil on Euroopas arutelud ja õigusaktid ja et me tahame kaugemale minna, kui meie eesmärgid on, sellest ei piisa teiste jaoks ja me peame kaasama neid, kus ja me ei tohi Euro-, Euroopast tööstust välja ajada, oluline on siin tegeleda nii kliimamuutuste vastase võitlusega kui tööstuse arendamisega, ainult niimoodi on võimalik meil tõelisi edusamme saavutada. suur tänu, nüüd annan sõna kolleeg Mark Tarabellale suur tänu, härra president. Nende inimeste hulk, kes kannatab, kasvab. bioloogiline mitmekesisus kaob ja mitmepoolne koostöö on ohus. riigid äh, peavad äh, täitma Pariisi äh, leppe eesmärke ja isegi, kui riigid oma eesmärke täidavad, ei piisa sellest, et hoida kliimamuutust alla kahe kraadi. seetõttu tuleb äh, sisse viia pikaajaline strateegia, mis hõlmaks äh, Pariisi äh, lepingu eesmärke. oluline on ka arvesse võtta vaesusevastast võitlust, võitlust näljaga, need on samuti väga olulised Äh, oluline on, et võetavaid meetmeid toetaksid kõik ja et tagajärjed ei langeks ainult kõige haavatavamate äh, elanikkonnarühmade ja vaesemate riikide õlule. seetõttu tuleb võtta kiiresti piisavaid ja tugevaid meetmeid, äh, vähendamaks ebavõrdsust, me ei ole äh, pra-, rahul praeguste eesmärkide täitmisega, äh, me peame suutma luua äh, tugeva võitluse ka tulevikuks. suur tänu ja nüüd kolleeg Frederik Riis. suur tänu, härra president. Äh, nagu Jacques Chirac on öelnud, maja põleb ja seitseteist aastat pärast Johannesburgi tippkohtumist on olukord natukene muutunud, maailm vaatab vähemalt seda põlevat maja ja selle vaatamise alla kuulub ka ÜRO peasekretäri härra Antonio Guerre-, Guterrese algatus. loomulikult Euroopa on põhimõtteliselt õigel teel oma eesmärkide ja tulemustega, äh, juba praeguseks on suudetud heitmeid kahekümne kolme protsendi võrra vähendada, aga ikkagi aastal kaks tuhat üheksateist me näeme, et jätkuvad äh, üleujutused, tormid, äh, metsatulekohjud ja teised loodusõnnetused ja on selge, et me peame tegelikult kolmekord tõhistama öö, oma jõupingutusi selleks, et piirata seda soojenemist kahe kraadiga, nii et New Yorgis tuleb tegelikult otsustada, et me peame tegutsema rohkem ja kiiremini ja arvestades, et meie toodame maailma heitmetest ainult üheksa protsenti, siis äh, me peame teistele näitama, põhilistele saastajatele näitama, et äh, kliimameetmete kaudu on võimalik ka oma majandust toetada, see on tegelikult proua von der Leyeni äh, rohelise kursi peamine mõte, nii et tegelikult on temal sada päeva selleks, et välja pakkuda suurepärane mudellahendus. aitäh, nüüd kolleeg Karima Telli. härra president, kallid kolleegid Äh, planeet saatis meile hädasõnumi, maja põleb ja planeet lämbub. Äh, paljud kardavad äh, kliimaalaseid leppeid, aga teadlased jätkavad nende hoiatuste saatmist ja me ei saa rohkem lihtsalt kõnesid pidada, tühje sõnu teha, illusioone luua, nüüd me peame tegutsema ja konkreetseid meetmeid võtma. Äh, Euroopa peab olema eeskujuks, mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik muuhulgas ei täida ka ise Pariisi leppeid. ärgake palun üles, kõik sektorid peavad panustama. meil on vaja kuue nädala pärast välja pakkuda ja kaitsta äh, ambitsioonikat maksustamise lahendust. Äh, Euroopa Liit on unikaalses positsioonis, teda kuulatakse. ma palun, et te võtaksite sellest võimalusest kinni ja ma luban, et kui te täna midagi ette ei võta, siis homme ei ole te mitte ainult vastutavad, vaid süüdi kriminaalses tulemuses suur tänu. nüüd annan sõna üheks minutiks kolleeg Puksade Vilalbale. suur tänu, härra president, härra volinik. Need alarmistid, kes räägivad kliimamuutuste tulemustest, need räägivad ka muudest valdkondadest. ma tooksin näite ette äh, Michigani ülikooli äh, sõnumitest. ka Leonardo DiCaprio on sellest rääkinud, paljud inimesed siin on sellest rääkinud. me peame kaitsma oma äh, keskkonda, igaüks tahab loomulikult kaitsta oma riigi huve, aga ma meenutaksin, et ÜRO kohtumine toimub selleks, et rääkida äh, poliitilisest äh, strateegiast kliimatemaatika kahjustab tegelikult väga suuri ettevõtteid ja Euroopa tootmist. see läheb meile maksma miljoneid eurosid. meie siin parlamendis räägime samuti miljonitest, aga me ei ütle Euroopa kodanikele välja, et kogu see raha tuleb nende taskust. aitäh. nüüd annan sõna Mark Potengale. suur tänu. me e, peaksime lõpetama e, keerutamise ja ütlema, et e, sajad miljonid eurooplased soovivad ambitsioonikat kliima- ja keskkonnapoliitikat. meie ei ole ikka veel jõudnud sinna, kuhu me peaksime jõudma, me ei tee piisavalt ja me veame sellega inimesi, alt noori inimesi all. me räägime ühelt poolt äh, ebavõrdsuse suurenemisest ja teiselt poolt ka äh, kliimameetmete puudumisest, me peame arvestama kärpe kontekstiga, me peame tegema suured avaliku sektori investeeringud sellesse. teiseks, me peame tegema ka midagi selleks, et kogu maailma miljonärid hakkaksid lõpuks ometi makse maksma. me peame sundima neid makse maksma ja kasutama seda raha meie planeedi hüving-, hüvanguks. ja lõpuks, äh, mis puudutab neid äh, kvootide müüde, mille ka-, müüke, mille kaudu rahvusvahelised firmad saavad kasumit teenida, selle me peame lõpetama, sest meie planeet on ohus. suur tänu, nüüd kolleeg Bushoi, palun suur tänu, kallid kolleegid, kestliku arengu eesmärgid on väga olulised selleks, et meie tulevik oleks parem. vaatamata äh, edusammude näiteks kolmanda äh, eesmärgi juures, äh, mis puudutab väikelaste suremust, on täitmata ikka veel need eesmärgid, mis puudutavad kliimat, vaesuse vähendamist ja nälja kaotamist ma juhiksin tähelepanu ka kümnendale äh, eesmärgile äh, ebavõrdsuse vähendamine. enamik riikidest on unustanud selle eesmärgi oma poliitikatesse sisse kirjutada, ükskõik, kas me räägime siin tervishoiupoliitikast äh, või keskkonnast. me ei saa rääkida ebavõrdsusest mitte ainult vaestes riikides, see on väljakutse ka nendes riikides, kus skp on keskmine või kõrge majanduskasvu kontsentreerimine ei vähenda ebavõrdsust ja meil on vaja ka selle kestliku arengu eesmärgi saavutamiseks eripoliitikat. suur tänu ja nüüd annan sõna kolleeg Javi Lopesile. teist minutit. suur tänu, volinik rahvusvaheline üldsus kohtub järgmisel nädalal ja tegeleb kliimamuutuste vastase võitlusega ja are-, asutab ka kestliku arengu eesmärke. jah, tegemist on erakorralise olukorraga juba praegu, see ei ole mingi tulevikuoht ja sellepärast tuleb sõnadelt tegudele üle minna aastal kaks tuhat viisteist me rääkisime kõigest sellest väga pikalt, sündis Pariisi kokkulepe Eh, mis peab peatama eh, temperatuuri tõusu ja me oleme sellega tegelenud, aga paraku me näeme, et eh, loodusõnnetuste hulk üha kasvab. me oleme näinud Hispaanias tohutuid tulekahjusid ja üleujutusi näiteks. meil on vaja rohkem ära teha, me saame seda teha ja äh, peamegi tegema. tähtis on tagada, et me dekarboniseeriksime oma majanduse ja et heide väheneks. meil on vaja seada auahned eesmärgid, mis on samas ka realistlikud. ja kolmandaks on vaja hea seista selle eest, et meil oleks õiglane ökoloogiline poliitika, et me ei kahjustaks liikuvust ja infrastruktuure. tähtis on kaitsta samas ka töökohti ja tagada, et meil oleks hea alus äh, majanduse üleminekule, aga see peab olema sotsiaalselt ja ökoloogiliselt õiglane üleminek. aeg on tulnud sellega tegeleda. suur tänu, annan nüüd sõna kolleeg Morten Petersonile. suur tänu. jah, kõigepealt ma tahan tänada volinikku ta on väsimatult teinud tööd oma ametisoleku ajal, et rohelised muutused tõesti aset leiaksid Euroopas. ja tegelikult valimised, mis toimusid Euroopa Parlamenti, olid kliimaküsimustes valimised, noored tulid tänavatele, tulid hääletama ja näitasid, et see teema on ülioluline nende jaoks ja tuleb kiiresti tegutseda ja meil on vaja tõesti eh, nüüd tulemused saavutada Euroopa Liidus. me oleme seadnud ju eesmärgid ja järgmisel nädalal toimuvad tippkohtumised. Eh, jah, meil on eesmärk kaks tuhat viiskümmend saavutada kliimaneutraalsus, aga meil on teisigi üliolulisi eesmärke ja võib-olla need eesmärgid peaksid olema veelgi kõrgemad ja Euroopa Liit peab olema äh, esirinnas ja ma olen kindel, et meie uuel komisjoni presidendil von der Leyenil peaksid olema veelgi kaugele ulatuvamad eesmärgid. ja härra volinik, tahan teid veel kord tänada, see on tõenäoliselt viimane kord, kui meil on võimalus teid kohata siin täiskogul, aga nagu ma ütlesin, tuleb pakiliselt tegutseda. suur tänu, nüüd sõna uuele kolleegile Mikael Plansile. president suur tänu, kallis volinik. kahekümne neljandal mail enne parlamendivalimisi miljonid noored inimesed läksid kliimastreigile. Nad streigivad sellepärast, et teie ei tegutse. IPCC raport ütleb, teadlased ütlevad, et äh, tuleb peatada temperatuuri tõus, kliima soojenemine ja on vaja kohe tegutseda aga samas midagi ei ole ära tehtud. Te lähete nüüd ÜRO kliima tippkohtumistele tühjade kätega, ei ole välja pakkuda auahnemaid sihtmärke ja see on nurjumine, samas miljonid eh, naised, lapsed streigivad eh, sellepärast, et teie ei too tulemusi. Nad ütlevad, et kliimameetmed kohe, see on nende sõnum suur tänu. nüüd annan sõna kolleeg Isabella Helna Klotsile. suur tänu. volinik, käesoleval nädalal kogu maailma meediast saab tohutut informatsiooni selle kohta, mis hakkab toimuma New Yorgis tippkohtumistel. selge on see, et kliimapoliitika on muutunud peavoolupoliitikaks ja ÜRO tahab saata tugeva signaali. tähtis on, et kõik riigid oleksid kaasatud ja see on ülioluline selleks, et Pariisi kokkulepe realiseeruks. mina olen saadik Silesiast Poolast ja tahaksin teile meenutada, et peab mõtlema ka selle peale, et meil on vaja aega ja meil on vaja solidaarsust üles näidata nende piirkondadega ja nende ühiskonnarühmadega, kes ülemineku kõige rängemalt tunda saavad. meie ühiskonnas on inimrühmad, kes on raskes olukorras praegu, kellel on vaja aega juurde, et kohaneda uute oludega, ärgem unustagem neid. Teie korra suur tänu, nüüd saab sõna kolleeg Dolores Monsera. suur tänu, äh, volinik. see töö, mida te teete, arvestades, kui suured ja rasked on väljakutsed energeetika vallas, kliimamuutmiste vallas, äh, on äh, tõesti olnud suur ja tähtis on, et Euroopa Liit juhiks meetmete võtmist ja tagaks selle, et tulevastel põlvkondadel on võimalik elada puhtal planeedil. jah, Pariisi kokkulepe oli suur-suur samm. meil on eesmärgid seatud ja me liigume muuhulgas ka Energialiidu poole. nüüd edu, jah, edu oli meil õnnestunud seni saavutada ainult, et ma selle tõttu, et me oleme koostööd teinud. ja teie olete meid juhtinud. nüüd te lahkute öö, äh, komisjonist ja ma tahan hispaanlasena öelda, et tänan teid südamest. ma olen õnnelik selle üle, et meil oli selline volinik nagu teie ja me jätkame tööd. suur tänu, nüüd annan sõna kolleeg Sepp Taansile poolteist minutit. Uh, suur tänu. volinik, kaks aastat on nüüd läinud, kui mina koostasin raporti siin parlamendis, see puudutas kestliku arengu eesmärke, me kutsusime üles auahnust suurendama, samuti peavoolu võtma, horisontaalselt integreerima ja kestlik tuleviku arengueesmärgid ja vaatama, kuidas saavutada tulemused aastaks kaks tuhat kolmkümmend, aga need viimased kaks aastat pärast raportit on olnud pettumust valmistavad. me peame põhjalikult nüüd analüüsima, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid ikkagi suudavad need arengueesmärgid integreerida oma tegevusse korralikult. jah, ehm, uus ehm, Euroopa Komisjoni president ütles jah, et meil on vaja horisontaalselt võtta kasutusele need eesmärgid. aga sellest ei piisa, meil on kolm stsenaariumit ja esimene stsenaarium on ainus stsenaarium, mis toob meile selle, mida me tahame ja see on ka realistlik, nii meil õnnestub oma eesmärgid saavutada ja jätkusuutlik tulevik kujundada. meil on vaja näidata siin tugevat juhi rolli, sellest on nii meeleheitlikult puudu maailmas ja tuleb eh, lihtsalt üle saada sellest, et panna linnukesi kestliku arengu eesmärgi kastidesse. jah, suur tänu eh, tehtu eest läinud aastatel, aga saagem üle süsteemsetest puudujääkidest ja tegutsegem edukamalt edasi järgmise mandaadi ajal. Eh, suur tänu, nüüd kolleeg Valter Flego poštovani povjereniče jako mi je drago da danas možemo pričati. suur tänu, äh, volinik, mul on hea meel rääkida sellest väga tähtsast teemast meie tulevikku silmas pidades. meie eesmärgid peavad olema selged. me peame juhtima võitlust kliimamuutuste vastu. aga et oma eesmärgid saavutada